ich rufe auf die Stimmerklärungen zunächst zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans. nii, hääletusselgitused üldeelarve kohta kahe tuhande kümnendaks aastaks saab sõna härra Hanno. tänan, härra president ajal, mil riikide valitsused peavad kokku tõmbama eelarveid ja kõik meie äh, valijad peavad äh, kokku tõmbama oma eelarveid, on tüüpiline see, et Euroopa Liit eeldab, et nende eelarve peaks oluliselt tõusma, sellel on kohene ja märgatav finantsmõju liikmesriikidele. minu oma riigis näiteks meie eelarve panus suureneb kuuekümne protsendi võrra järgmise kaheteistkümne kuu jooksul. et see nüüd konteksti panna, siis minu viimasel partei konverentsil lubas minu partei, et me hoiame aastas seitse miljardit kokku kogu valitsuskulude osa ja kordades rohkem või tähendab, selle kõik me kulutame ära lihtsalt äh, panusena Euroopa Liidu äh, eelarvesse me võime rääkida sellest, et jah, me lahendame majanduskriisi mõjusid, aga tegelikult me võtame lihtsalt inimesi, inimeste taskust raha ära ja nende nimel kulutame selle äh, bürokraatia nimel me näeme, et Euroopa Liidu põhitegevuseks praegu on omaenda töötajatele töö andmine ja sellepärast meie eelarve kogu aeg tõusebki, suur tänu. suur tänu, kolleeg Helnin. proua Toots, palun. vabandust, tahan selgelt välja öelda, et ma toetasin muudatusettepanekuid seitsesada kolmkümmend kaks ja seitsesada kolmkümmend kolm, mul on väga kahju, et koda neid ei toetanud. ma toetan kõiki meetmeid, mis aitavad rahastada pereplaneerimisprogramme, mis lõpetavad sundabordid ja sundsteriliseerimised. lisaks me ei tahaksime toetada toetada rahastamist, mis toetaks soovalikut Aasia beebide puhul. nii et see äh, tähendaks seda, et meie oleksime positiivsete meetmete poolt ja ei toetaks selliseid äh, skeeme. suur tänu, proua Toots. Need puudutasid äh, aasta kaks tuhat kümme üldeelarve eelnõu selgitusi aga nüüd läheme edasi raportite juurde. härra president, ka mina tahaksin öelda, et mul on kahju, et täna ei õnnestunud meil toetada arenguabi ega seda e, tingimust, et Euroopa Liidu raha ei tohi kasutada selliseks pereplaneerimiseks, mis kaasab e, sundaborte ja sundsteriliseerimine tapmisi. Aasias sünni, sunnitakse naisi äh, aborti tegema, eriti kui nad ootavad tüdrukuid ja need on miljonid tüdrukud, kes jäävad sündimata, me ei tohiks seda soet-, soodustada ega neile raha saata. suur tänu! tänan, härra Boršov, palun! suur tänu, president. kui vaadata muudatusettepanekuid, siis paljudes neist äh, muutis osa tekstist kogu ettepaneku mõtet. lükati tagasi siseriiklikud tegevused eelarve osas ja me liigume Euroopa Liidu suunas, mida rahastatakse üha äh, neoliberaalsemal viisil. Euroopa Parlament lükkas vastava muudatusettepaneku tagasi ja näitas sellega, et me ei ole õppinud eelmiste aastate äh, probleemidest ega ka sellest äh, liberaals-, sellelt liberaalselt turult, mis on loonud käesolevad probleemid. kui vaadata Euroopa Liidu eelarvet, siis kahjuks lähtub see ikka veel neoliberalistlikest reeglitest ja see on väga kahjulik Euroopa Liidu elanikele ja sellepärast meie tegime vastavad ettepanekud ja me jätkame nende tegemist. suur tänu. härra Kolnes, palun. tänan. sellel ajal, kui erinevad institutsioonid mis toetavad domineerivaid eh, Eh, poliitilisi eh, eh, peamisi poliitilisi jõudusid ja saavad miljardeid eurosid, jätame me oma põllumehed abist ilma. jäeti, esitati muudatusettepanekud kaheksasada kaksteist ja kuussada kümme, mida toetas ka nõukogu, oli Ehm, seal oli ka nõukogu toetus ja seal oli juttu kas kolmesajast või kuuesajast miljonist toetusest eh, meie piimatootjatele. Need eh, eh, kaks ühesugust muudatusettepanekud pannakse hääletusele, siis peaks panema selle, mis on algtekstile lähedasem E, formaalselt e, e, on, see, mis on formaalselt tekstile lähemale, on eesõigus mitteformaalse osas ning teine ja kõnele katkestatakse. Als nächstes kommen die Stimmerklärungen zum Bericht Manka. nüüd hääle, nüüd selgitame hääletusi Manka raporti suhtes. kollak-. Coleg Pekoviče. Aš balsavau už 2010 suur tänu, ma tahtsin selgitada, et ma olin aasta kaks tuhat kümme eelarve poolt, sellepärast et seal on äh, spetsiifiliselt ära märgitud rahastamine Euroopa Liidu kodanike Äh, olukorra paranemine, parandamine nendes liikmesriikides, mis on majanduskriisi tõttu raskes olukorras. see on meie riigi jaoks väga oluline, et me võtaks arvesse äh, sotsiaalseid vajadusi. ma olin ka töökohtade loomise ja säilitamise rahastamise poolt. on oluline ka, et me toetame piimasektorit, me oleks võinud Äh, ka pakkuda neile rohkem, kui, nagu nägi ette meie sotsiaaldemokraatide ettepanek, aga hea, et siiski midagi eraldati. suur tänu. Van Dalen. Eh, mina hääletasin vastu, sest eh, kõik palgad muudkui kasvavad ja samas liikmesriikides, kõik kulud muudkui kasvavad, samas liikmesriigid peavad eh, püksirihma koomale tõmbama. me ei eh, saa seda lubada, et me ka funktsionäride ja ametnike ka palku pidevalt ka tõstame ja mitte ainult palku, vaid ka igasuguseid teisi toetuseid, näiteks eh, telefonikulude katmiseks ja kabinetikulude katmiseks ja samas, eh, kui ei pea keegi õigustama seda, eh, selle, selliste kulude katet, see on tõeline eh, val-, see on, ma ei saa sellist tühja tšeki inimestele usaldada, see on lihtsalt jõuluvana kingitus. ning sellega seoses ma hääletasin selle eelarve vastu ja ma loodan, et kolleegid mõtlevad järgi sellele, kuidas äh, Eh, seda, kuidas nad seda eh, kingitust kaasa neljakümne kahe euro näol kasutavad. suur tänu. Läheme edasi selgituste juurde, mis puudutavad järgmist punkti. suur tänu. mina loomulikult toetasin meetmeid, mis äh, aitaksid piimasektorit, ma toetasin seda ja ma tahaksin veel kord selgelt välja öelda, et see, mida me siin välja pakume, on täielik miinimum, see ei aita äh, kogu olukorda lahendada. ma pean ütlema ka, et ma olen üsna pahane, ma olen korduvalt mitmeid küsimusi tõstatanud ja ma ei ole ikka veel vastuseid saanud. esimene küsimus on see, mida kavatseb Euroopa Liit teha selle äh, kriisi suhtes, me lihtsalt astume ühest kriisist teise, ükskõik, kas me räägime piimasektorist või millestki muust. mida on Euroopa Liit kogu sellest traagilisest katastroofist, sellest kriisist õppinud, mis on hävitanud paljude inimeste ja majapidamiste elu. teine küsimus, mille ma oleksin tahtnud esitada öö, volinikele, on see, kuidas on võimalik jagada raha liikmesriikide vahel nii, et selle jagamine oleks õiglane, sest väiketalunikud on need kõige olulisemad äh, ja kolmas küsimus on see, et äh, kuidas, mida teevad uued liikmesriigid diskrimineerimise vältimiseks. suur tänu, härra Seara, palun. tänan. ma tahaksin teha kolm märkust piimasektori otsuse kohta. esiteks, ma toetan mm, väga seda, et komisjonil on võimalus nüüd kiiremini reageerida turul toimuvatele muudatustele, mul on ka hea meel, et me saame Euroopa piimakarjakasvatajatele anda äh, Äh, rahalist toetust ja kolmandaks, rahast ainult ei piisa, me peame ka kasutama meie ühist tööaega selleks, et valmistada ette äh, see, mis tuleb tulevikus. me peame ette valmistama dialoogi äh, nende otsustajate vahel, sellepärast et küsimus on selles, milline saab olema piimaturg pärast aastat kaks tuhat viisteist, sellele küsimusele ei ole veel vastust antud, nii et see on minu jaoks oluline. suur tänu, proua Reutel! suur tänu, president, ma igati toetan artikkel sada seitsekümmend kuus reguleerimisala laiendamist, et kaasata piimandustooted. tänu sellele me suudame reageerida paindlikumalt ülemaailmse piimaturu muutustele eh, ja vältida selle mõju ka meie konkurentsivõimele, kuid mul tekkis kahtlusi äh, Äh, kvoodi aluse sisseostude äh, tulemuslikkuse üle äh, ja liikmesriikide võimekusele lahendada piimanduskriisi. mitte kõikidel liikmesriikidel pole võimalik seda meedet rahastada, see minu arvates mõjutab meie talunike konkurentsivõimet kõikides liikmesriikides ja konkurentsi kui sellist. mina kui Tšehhi Vabariigi esindaja eelistaksin äh, kvootide rahastamist Euroopa Liidu eelarvest, nii et kõikidel liikmesriikidel oleks tagatud võrdne juurdepääs nendele, sel põhjusel ma jäin erapooletuks. tänan kolleeg Roitova. härra Sikerski. daamid ja härrad, mitu kuud koos nende järelkomisjonis ja talunike proteste erinevates liikmesriikides oleme heaks kiitnud täiendavad toetusmeetmed äh, piimandussektorile, kuid sellest ei piisa, sest äh, talunikud on ka kandnud suuri kaotusi, paljud on jõudnud pankroti äärele. ja ka Euroopa Liidu mainet on õõnestatud seeläbi. miks Euroopa Komisjon on reageerinud hilinemisega? kas see tähendab seda, et puudub turu üle järelevalve, et ei jälgita turul toimuvat. ja see ei ole sugugi positiivne signaal, kui me räägime äh, administratsiooni äh, toimimisest ja hilinenud meetmed on alati palju kallimad ja me peaksime sellest olukorrast vastavad järeldused tegema, meil on vaja turgu stabiliseerida pikaimas perspektiivis Äh, arvestades, et tegemist on pikaajalise ja raske tootmissektoriga. see on meie kohustus meie talunike ees. tänan, kolleeg Sikirski. ja veel kaks soovi hääletuste selgitamiseks, kuid ma tahaksin juhtida tähelepanu, et vastavalt artiklile sada seitseteist hääletuste selgitusi äh, ei saa enam taotleda, kui juba on alanud esimese selgituse esitamine, kuigi tegemist on kahe uue saadikuga, ma teen erandkorras äh, kõrvalekalde sellest ja luban neil sõna võtta, kuid me peame edaspidi siiski kinni pidama kodukorra reeglitest hääletuste selgitamisel. järgmine kolleeg, palun Äh, suur tänu, kõigepealt ma tahan öelda, ka minul on hea meel selle üle, et me oleme vastu võtnud äh, pimandussektori toetuse projektid, mis näitab, et Euroopa Liit kuulab ja reageerib ja loomulikult on meil eelarve piirides. loomulikult oleks parem, kui meil oleks võimalik eraldada suuremaid rahalisi vahendeid pimandussektorile, kuid see lootus jääb tulevikku, kuid äh, pool pätsi on parem kui üldse nälg kuid ingliskeelses tõlkes oli täna mitmeid tõlkevigu ja härra Buusek äh, võib-olla võttis endale selle tule, arvas, et ta rääkis liiga kiiresti. Äh, ma ei taha kedagi süüdistada, kuid, äh, kuid üheksakümmend kaheksa nimetati üheksakümne üheksast, neli, neli, neli nimetati neljasaja viiendaks ja nii edasi seega, kui eh, hiljem esitatakse päringuid, siis tuleks arvestada ka seda aspekti ja kahjuks ka tabloo ei töötanud alati korralikult, kuid siin oli ka inimeksetuse viga ja elektrooniline eksitus. suur tänu, kolleeg Keli. härra Kalinovski. suur tänu, president. mina hääletasin määruse muudatusettepaneku poolt, kuigi mul on kõhklusi, uue karistuste süsteemi pärast, mis peaks esimesel aprillil jõustuma, kuid ma siiski hääletasin poolt, sest sellega me anname võimaluse toetada äh, piimaandustalunikke kahesaja kaheksakümne miljoni täiendavate rahaliste vahenditega ja loodame, et esimene raskem aeg on möödas selleks ajaks. küsimus on aga endine, milline saab olema Euroopas piimatootmise tulevik ja eriti, kuidas hakkab kvoodisüsteem toimima ühelt poolt on tehtud ettepanek suurendada kvoote, teiselt poolt on tehtud ettepanek vähendada pakkumist. mina olen kvootide suurendamise poolt. tänan, härra Kalinovski. sellega me oleme lõpule jõudnud äh, määruse tuhat kakssada kolmkümmend neli, kaks tuhat seitse hääletuste selgitusega ja järgmisena välissuhete resolutsioon. härra Hänan äh,, prantslased on ütelnud, et võib-olla kõiki manipuleeritakse mingisuguse kuritahtliku teemani poolt. mõnikord, kui ma kuulan neid raporteid, siis mul on tunne, et meie olemegi selle karteeslaste maailma elanikud, kus Euroopa Liit seisab demokraatia, õigluse ja demokraatia poolt ja milline on tegelik Euroopa Liit? Äh, äh, see toetab pingi türanne ähm, keeldub abist Kuubale ja püüab läbi suruda oma tuumaambitsioone. ning sellel raportil ei ole mingit seost demokraatia laiendamisega ja meie institutsioonide käitumisega. ma tahan öelda, et Euroopa Liit on silmakirjalik, sest me ei kohalda samu standarde oma piirides ja äh, räägime ka rahvahääletust, kuna meie arvates on läinud valet teed, et see ei ole õige ja tunneme põlgust teatud demokraatiate vastu ja ma tahan veel kord korrata, et Lissaboni leping peab uuesti panema rahvahääletusele. tänan, kolleeg Hänen. härra Kamal, palun. tänan, president. ma ei usu, et kõik nõustuvad vajadusega toetada ja edendada demokraatiat maailmas ja ka väljaspool Euroopa Liitu ja ka Euroopa Liidu sees. kuid kui me mõtleme ajaloole ja ajaloo õppetundidele, siis mulle meenub aeg, kui Euro- äh,, Ameerika Ühendriigid ütlesid, et nad hakkavad demokraatiat Euroopas edendama ja siis küsisime, aga teie enda tagahoovis äh, afroameeriklaste demokraatiast ja ka Suurbritannia ning teised koloniaalriigid ütlesid, et nad äh, laiendavad demokraatiat ja vaadake nüüd, millega tegeleb Euroopa Liit. ta räägib Euroopa laiendamisest Euroopa Liidus ja minu kolleeg Hannan on juba toonud mitmeid üksikasju selle silmakirjaliku tegevuse kohta. kuid me ei tohiks unustada ühte. kui me räägime demokraatia laiendamisest, siis seiskem hea selle eest, et meie enda majas on kord sees kui prantslased ja hollandlased ütlesid ei, eh, siis eh, põhiseaduslikule eh, lepingule, siis me ignoreerisime ja kui iirlased ütlesid esimest korda ei, ütlesime no me nõustume sellega, aga siiski demokraatia silmis me anname teile uue võimaluse, on aeg oma majas kord sisse lüüa. tänan, härra Kamal. sellega on hääletuste selgituste esitamine äh, välissuhete demokraatia tugevdamise osas lõppenud, järgmisena härra Broki raport, härra Hännan. tänan, president, veel kord ma pean meenutama kolleegidele, et Euroopa põhiseadus või Lissaboni leping ei ole veel tehniliselt jõustunud. iga selle äh, raporti artikkel ja äh, lõige lähtub sellest lepingust ja siin tekib mul tõeline kahtlus et seda raportit on kinni hoidnud, kuni Iiri rahvahääletus on äh, lõppenud ja järsku tullakse välja ettepanekuga avada Euroopa Liidu esindused üle maailmas ja luua Euroopa välis äh, diplomaatiline korpus. me teame, et Euroopa välispoliitika eksisteerib de facto, kui mitte de jure, meil on üle maailma oma esindused ja meil on ka oma Euroopa Liidu saadikud ja jällegi me näeme, et see raport tagantjärele reguliseerib selle, mis on olnud aastaid Euroopa Liidu tegevuspraktika. no seda on harrastatud juba aastaid. ja nii Euroopa Liidu poliitikad muutuvad äh, paratamatuks ja vahepeal seitse etappe pole. kolleeg Hennen, see oli ainuke stimmeerkläring zum Brokkeri. suur tänu, härra Hennen see oli ainuke hääletuse selgitus Broki raporti osas ja nüüd läheme Atlandi ülen-, ülese majandusnõukogu ning Euroopa Liidu USA tippkohtumise raport, äh, resolutsioonide osas. meil on kaks selgituse soovi. suur tänu, härra president. mina toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et minu meelest on tulevane Euroopa Liidu USA tippkohtumine väga oluline. G kakskümmend tippkohtumisel anti palju lubadusi, mida on raske täita, kui riigid tegutsevad üksipäni ja sellepärast peaksid Euroopa Liit ja USA võtma juhtrolli G kakskümmend lubaduste täitmisel. meil on vaja efektiivsemat koordineerimist nende meetmete vahel, mida Euroopa Liit ja USA võtavad ning meil ei ole vaja meil on vaja strateegilist Euroopa Liidu ja USA partnerlust ja mul, mul, ma loodan, et Euroopa Parlament on siin täielikult kaasatud. suur tänu, kolleeg Baltiidis. ja härra Kaman, palun. suur tänu äh,, president äh,. ma tahan tänada kõiki kannatlikkuse eest. me kõik oleme nõus, et Euroopa Liit ja USA on äh, peavad koostööd tegema ja meil on kõigil hea meel igasuguste koostöövormide ja dialoogide üle, aga me peame mõistma, kuidas maailm vaatab neid tippkohtumisi ja milline peab olema see moraalne liidriroll, mida meie peame pakkuma. ja ma arvan, et kõige parem viis meie majanduste stimuleerimiseks, eriti praegusel kriisi ajal, on täita oma lubadusi rahvusvahelise kaubanduse vallas mulle tundub, et äh, oma ühise põllumajanduspoliitika raames me suurendame protektsionismi ja see teeb väga palju kahju kolmanda maailma põllumeestele. ja kui me nüüd äh, vaatame näiteks äh, tolliregulatsioone ja tollimakse, mis on äh, sisse seatud Hiinas toodetud äh, rehvidele, siis jällegi me ei tee äh, piisavalt oma juhirolli täitmiseks rahvusvahelise kaubanduse vallas. suur tänu, head isu kõikidele, kes on siin ja jätkame kell kolm. <laughs>